eilse koosoleku protokoll on kättesaadav kõigile, kui on märkusi sellega seoses, ei ole. kui ei ole, siis äh, kinnitame protokolli, mul on ka teade